ei ole. sellega on protokoll kinnitatud. ja äh, mõningad sissejuhatavad märkused. täna on Euroopa päev ja veetsin suurema osa tänasest päevast Firenzes. nagu te teate, Euroopa ülikool paikneb äh, Firenzes ja praegu leiab seal aset Euroopa festival, toimus ka konverents Euroopa Liidu seisu, asjade seisu üle, kohtusin äh, ülikooli üliõpilastega sellega seoses, tegemist on ka äh, Schumanni deklaratsiooni kuuekümne esimene aastapäev, see deklaratsioon viis Euroopa Liidu sünnini ja nende aastate jooksul oleme palju saavutanud, Robert Schumann oleks meie üle uhke. Euroopa esiisad teadsid, et äh, me peame seisma silmitsi kriisidega, meil tuleb ületada kriisi parema tuleviku nimel ja kriisiolukorrast lähtudes jõuamegi paremasse, ilusamasse tulevikku. ja veel. Teile teadmiseks, äh, Euroopa Liit on nüüd täieõiguslik rahvusvahelise üldsuse liige ÜRO kolmandal mail võttis Euroopa Liidu sellise staatusega vastu ja nüüd äh, Euroopa Liit võib ka nüüd pöörduda ÜRO Üldassamblee poole, tegemist on äh, komisjoni, nõukogu ja parlamendi ühise saavutusega me peaksime rääkima maailmale ühel häälel. ühiselt tegutsemine on eriti oluline tänase maailma tingimustes, kuivõrd just täna on meil vaja tegutseda äh, Põhja-Aafrikas, äh, Süürias, Bahreinis, äh, on äh, uued meeleavaldused äh, seitsmeteistkümnendal mail tähistame me homofoobia vastase võitluse päeva. paraku kogu maailmas on endiselt neid, keda kiusatakse taga, kes peavad isegi eluga hüvasti jätma äh, homoseksuaalsuse tõttu. meie aluslepingud, põhiõiguste harta näitavad, et Euroopa Liit on pühendunud homofoobia vastasele võitlusele ja homofoobia väljajuurimisele. Euroopa Parlament mõistab hukka surmanuhtluse otsuse Iisraeli kodaniku äh, suhtes äh, Gaza sektoris Euroopa Parlament toetab Iisraeli-Palestiina lepitusprotsessi. ja nüüd tagasi oma tööprogrammi juurde. härra Tibalestris härra Di Balestris äh, nõudis äh, kahel korral ja härra Uspens